kogukondade puhul, ka kristlaste puhul, seega toetame, väljendame teile oma toetust ja ütleme teile tere tulemast Euroopa Parlamenti. aga nüüd palun liigume edasi hääletuse juurde. Eh, proua Roncelli. aitäh, president ma tahaksin paari sekundi vältel väljendada oma vastuseisu ähm, Estrela raporti osas äh, ja, ja komisjoni seisukoha osas ma olen väga pettunud äh, nõukogus langetatud otsuse suhtes. Äh, mina sellist otsust ei toeta ning mõistan selle hukka ettepaneku tagasilükkamine mõjub väga negatiivselt eh, praegustele perekondadele Euroopas ja tulevastele perekondadele. aitäh, proua Roncelli! aga nüüd hääletame härra Böge raportit Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmine, konkreetsemalt eh, siis Portugalis üleujutuse tõttu ja Prantsusmaal tormi tõttu hääletamine on avatud, nimeline hääletus, meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust. hääletamine on lõppenud. Y la propuesta queda aprobada. Pasamos a votar ettepanek on vastu võetud. hääletame nüüd äh, härra äh, Surjani raportit, paranduseelarve number üheksa murd kaks tuhat kümme projekt äh,, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud Se cierra la votación hääletamine on lõppenud. vastu võetud, samuti. liigume nüüd edasi äh, proua Matera raportite juurde. globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, alustame Sloveenia raportist jälle. nimeline hääletus, hääletamine on alanud, taas on vaja kvalifitseeritud häälteenamust. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sama teema, aga puudutab Heidelbergerit. nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud sama teema, mis puudutab Poola autotööstust. hääletus on alanud. vaja on kvalifitseeritud häälteenamust taas kord. hääletamine lõppenud. ettepanek on vastu võetud. sama teema jaekaubandus Hispaanias, ühnenimeline hääletus hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sama teema, tekstiilitööstus Valencia piirkonnas äh, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud. sama teema, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, eh, looduskivi eh, Valencias hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. liigume edasi, sama teema. Ähm, piirkond Leer Hispaanias, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud. sama teema, järgmine hääletus mis puudutab äh, Bosnani Poolas, äh, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud, palju tänu, proua Matera. ma olen äh, kindel, et kõik need, keda need teema puudutasid, on väga tänulikud. liigume edasi nüüd härra Morales, Mora-, Morasi raporti juurde direktiivi kaks tuhat kolm murd sada üheksa reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele. nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud. järgmine raport proua Kriisbecki soovitus Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping. nimeline hääletus, hääletus on alanud. siiski vabandan, ütleb president, ei ole nimeline hääletus, ma läksin nii hoogu nende nimeliste hääletustega, ei, tegemist on üldse hääletusega ning panen nüüd raporti hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud liigume edasi. proua Zaniki raport Euroopa Liidu kiirreageerimisvõime. siin on nimeline hääletus, ühtne hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. liigume edasi proua Swinburne'i raporti juurde finantsinstrumentidega kauplemise reguleerimine, anonüümsed kauplemisplatvormid, ühtne hääletus, andke teada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume edasi. Komeši raporti juurde Euroopa Liidu keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja tuumajulgeoleku suurendamine Euroopa Liidus. raportööril on sõna, palun, proua Komeš keemiline, bioloogiline, radioloogiline ja tuumajulgeolek on äh, seotud äh, suurte katast-, suure katastroofi ohuga. Need äh, katastroofid ei tunne mingeid piire, nende kahju ja hävitav mõju on väga suur. Nad ohustavad infrastruktuure, elanike tervist. ma sooviksin meenutada teile, et hiljuti Ungaris aset leidnud avariid mürgise mudaga. väga paljud Euroopa riigid äh, tunnevad selle tagajärgi, see on valdkond, mis nõuab väga tõsist koostööd. me vajame siin liikmesriikide tõsist kaasatust äh, nii, äh, nii rünnakute kui ka katastroofide ennetamiseks. meil on vaja reageerida ühiselt. meil on vaja üle-euroopalist mehhanismi, mis aitab meil niisuguste kriisidega toime tulla. me peame tagama äh, tsiviilkaitse valdkonnas edukama äh, tegevuse. Euroopa Liit peab tugevdama ja intensiivistama oma äh, tegevust, senised meetmed ei ole piisavad, samuti ei ole nad ka liikmesriikides sugugi veel ellu viidud meil ei tohi olla mingeid kahtlusi selles, et meil on vaja kogu see ahel ühendada, seetõttu äh, on äh, väga tervitatav, et Euroopa Komisjon äh, sellele valdkonnale rohkem tähelepanu pöörab, siin on vaja tõsist järelevalvetegevust. raportis on pööratud tähelepanu ennetustegevusele, koostööle katastroofide ennetamisel väga äh, oluline on see, et kõik liikmesriigid äh, looksid no, pädevad asutused, kes äh, niisuguste probleemidega tegeleksid. me peame kasutama ära meie käsutuses olevaid võimalusi ja Lissaboni lepinguga on ette nähtud võimalusi. palju tänu, proua Kumes, selle selgituse eest. nüüd jõuame hääletuseni. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. Komme edasi nüüd Manescu raport äh, Hea valitsemistava ja Euroopa Liidu regionaalpoliitika. ühtne hääletus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud raport on vastu võetud liigume edasi. härra Dias de Meera raport, sisserände kontaktametnike võrgustiku loomine. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame nüüd äh, raporti muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kasutame nimelist hääletust selleks, et hääletada seadusloomelist resolutsiooni, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. ja raport on vastu võetud. nüüd austatud daamid ja härrad järgmine raport on härra Mathieu raport, muudatusettepanekuid on esitatud väga palju. seega palun andke tõesti eh, käega märku, ärge ära väsige ja, ja ärge lõpetage hääletamist, nii et olge valmis, pidage vastu ja osalege kogu hääletusel, tõstke käed selgelt püsti, et asi oleks selge. hääletame nüüd Mathieu raportit Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord. meil on äh, plokis hääletus äh,, andke teada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd liigume edasi muudatusettepanekute juurde, mille on esitanud vastutav komisjon, muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kontrollime, kolmteist, elektrooniline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. selgelt vastu võetud suure enamusega. muudatus kuusteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd muudatus seitseteist, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, muudatus seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud, muudatus kaheksateist. algus ei ole just paljulubav. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? andke märku, kes on poolt, kes on vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, võimatu on vahet teha. muudatusettepanek üheksateist, hääletus on alanud. tõesti, siin on kuue-seitsme hääleline vahe, hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt? no andke käega märku vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud vastu võetud muudatus kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kuuskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. järgmine muudatus seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja muudatus seitsekümmend neli. kas te soovite elektroonilise kontrollida, olgu siis nii, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut seitsekümmend kolm, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume nüüd edasi, muudatus kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tundub, et vastu võetud, aga kontrollime, kontrollime elektrooniliselt, elektroon, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. jah, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd me peame hääletama üheksakümnendat, üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend on tagasi lükatud, seega peame hääletama üheksakümne esimest, eh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. järgmine on sada üheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kolmekümne esimest nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on vastu võetud, mis tähendab, et sada kolmteist langeb ära seega võime hääletada Äh, muudatusettepanek sada kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud, seega hääletame ettepanekut, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud, nii et sada neliteist langeb ära. nüüd muudatus kolmkümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud muudatusettepanek on vastu võetud, sada viisteist langeb ära, ja nüüd kaks ühesugust muudatust, kolmkümmend kuus ja sada kakskümmend üks. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud jah, vastu võetud. nii, nelikümmend kolm langeb ära. liigume edasi, muudatusettepanek üheksakümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. nii et üheksakümmend kolm elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud muudatusettepanek üheksakümmend kolm on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. tundub, et see on vastu võetud, jah. jah, on üheksakümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd teine osa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, nelikümmend kaheksa langeb ära. nüüd viiskümmend, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt. tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus. hääletus on lõppenud. jah, on tagasi lükatud. järgmine muudatusettepanek on üheksakümmend seitse, kes on poolt? poolt, andke märku, kes on vastu? erapooletud vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli langeb ära. järgmine on viiskümmend viis, kes on poolt, andke märku, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd üheksakümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud. tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime. üheksakümmend üheksa, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksakümmend üheksa on vastu võetud. sada, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse langeb ära. järgmine on sada üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. sada üks, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. jah, sada üks on vastu võetud. sada kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Speroni, palun, sõna on teil. suur tänu, president kas oleks võimalik panna jälle tagasi ekraanile ka muudatuste nimekiri jah, härra Spironi, me püüame seda teha. aga väikesel ekraanil teie ees võib olla ju näha seda, eks ole, kas näete? jah, siis on hea. nüüd hääletame muudatust sada kolm nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud sada neli. kes on poolt? kes vastu? erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend seitse langeb ära. nüüd hääletame sada viit, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid vastu võetud sada seitse, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? siin peame elektrooniliselt kontrollima, hääletus algas, sada seitse, kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd sada kaheksa, kes on poolt? kes vastu, erapooletuid vastu võetud. sada üheksa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa langeb ära. sada kümme, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. järgmine on sada üksteist nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seega muudatus kuuskümmend üheksa langeb ära, järgmisena hääletame sada kaksteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. nüüd tahaksin näha, et ka fraktsioonide juhid kätt tõstaksid, paistab, et nad ei tõsta. hästi, liigume edasi, sada kuus, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid, vastu võetud muudatus seitsekümmend seitse, nimeline hääletus algas nüüd. hääletus lõppes. seitsekümmend seitse võeti vastu, sada kuusteist langeb seega ära. muudatus kolm, kes on poolt, palun käega märku anda, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus seitse, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend, kes on poolt? vastu. erapooletuid taga äh,, vastu võetud. nüüd hääletame kahte muudatust ühe korraga, üksteist ja kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud, vabandust, vastu võetud, ütleb juhataja. vastu võetud. muudatus kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud võime elektrooniliselt kontrollida. kontrolligem kaheksakümmend kahte, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada seitseteist nimeline hääletus algas nüüd hääletus lõppes. see on tagasi lükatud, nüüd peame hääletama kaheksakümmend kolme, see on ka nimeline hääletus, algas nüüd. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kaheksateist, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. sada kaheksateist lükati tagasi. nüüd kaheksakümmend neli, kes on poolt, palun käega märku anda. vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus kaheksakümmend kuus, kes on poolt, palun käega. vastu erapooletuid, vastu võetud. jah, õigus, vastu võetud. nüüd neliteist langeb ära. muudatus kaheksakümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus on lõppenud, muudatus kaheksakümmend seitse on vastu võetud, nüüd hääletame kaheksakümmend kaheksat, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. nüüd hääletagem muudetud ettepanekut, palun, kes on poolt, palun näidake käega, kes nüüd on vastu, erapooletuid. kontrollime elektrooniliselt. nüüd me hääletame komisjoni muudetud ettepanekut, hääletus algas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 arvestades seda, et muudetud ettepanek on tagasi lükatud, annan nüüd sõna komisjoni esindajale, palun, teil on sõna. palun, proua volinik, teil on sõna. Last one, come on, what's the last one? What, what do we take? We examine the college. Um, Mr. Mr. Pre- Mr. President, as you härra president, nagu teie teate, siis mina lihtsalt siin kuulan ja vaatan ja ja ma sain selle sõnumi, et ma pean äh, lihtsalt selle sõnumi edastama volinike kogu kolleegiumile ja sõnum on mul nüüd selge. ma võtan nüüd selle sõnumi ja viin kohale ja muidugi see saab olema objektiivne sõnum, arvestades seda asjaolu, et äh, siin oli päris kõvasti tegevust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 nüüd liigume aga edasi. kes tahab sõna? Rastarkas. Señor presidente, conforme al artículo ciento setenta y cinco ja president, vastavalt artiklile sada seitsekümmend viis ja viiskümmend kuus me peame teada saama seda, kas komisjon tuleb selle teemaga kohe välja uuesti, see ei ole automaatne. komisjon peab meile nüüd ütlema, et kas ta võtab oma ettepaneku tagasi ja tuleb sellega uuesti parlamendi ette. härra Serkes, ma oletasin komisjoni äh, Ähm, sõnavõtust, et äh, tekst läheb nüüd tagasi komisjoni ette, aga ma palun, et volinik nüüd selgitaks positsiooni. proua volinik, palun selgitage meile komisjoni seisukohta. suur tänu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 läbi, me oleme läbirääkimiste protsessis ja me oleme seda teemat juba aasta otsa arvat-, arutanud. ühelt poolt ma tahtsin öelda seda, et me ju, et me jõudsime Altega kokkuleppele, aga juhtus siis niiviisi, et viimasel hetkel panin ma tähele, et hääletusnimekirjast, et äh, see hääletusnimekiri on vastuolus selle kokkuleppega, mida me saavutasime. ma avastasin just, et see fraktsioon, see ALDE fraktsiooniga saavutatud kokkulepe ei ole pidanud nõnda oleme me tulnud täiskogule selle teadmisega, mm, mida tegelikult, kokkuleppega, millest tegelikult kinni ei peetud. ja sotsiaaldemokraadid pakuvad välja ja kõneleja katkestab end. sotsiaaldemokraadid ja härra Serkas eriti pakuvad aga välja seda, et komisjon vaataks oma ettepaneku uuesti üle, aga härra Färkas, me oleme juba aasta otsa seda arutanud. ja teie arvate, et öö, et selle aasta jooksul terve rida neid asju, mida me siin oleme arutanud, ei ole ikka arvesse võtnud. aga kuidas me üldse edasi liigume, me ei kunagi jõua niiviisi kokkuleppele, kulutagu te kümme aastat või rohkem selle peale me kasutasime kõik võimalused ära ja teil ei õnnestunud kokkuleppele jõuda mitte kellegagi. ma küll ei näe, miks on võimalik niimoodi edasi minna, tulla välja ettepanekutega. me peame minema edasi. tõesti on häbiasi, et teie olete selle vastu, et äh, immigrandid Euroopa Liitu tulevad ja sotsiaaldemokraadid keelduvad nendele äh, sisserändajatele võrdseid tingimusi lubamast Euroopa äh, töötajatega võrreldes ja see on lausa häbiasi Ende! Dejen de... Dejen de ulular un momento y vamos a aplicar... ma paluksin teil nüüd olla rahulikud. komisjon peab meile nüüd ütlema, kas ta jääb oma ettepaneku juurde kindlaks või mitte ja ma paluksin proua volinikul seda meile nüüd selgelt öelda. ta edastab objektiivse sõnumi ja ma annaksin sõna nüüd volinikule. austatud president, te ei süüdistaks ju mind pärast seda väga selget arutelu, et eh, nii nagu ma juba ütlesin, ma ehm, võtan endaga tulemused kaasa Brüsselisse, esitan selle volinike kolleegiumile ning eh, arutelu järel komisjon annab teile teada oma edasisest tegevusest. aitäh! niisiis järelikult proua volinik ütles meile täiesti selgelt seda, et hetkel ei ole ettepanek tagasi võetud. ja me näeme siis, kuidas asi edasi liigub, hetkel see tagasi võetud veel ei ole komisjoni poolt. hästi, läheme siis järgmise raporti juurde Äh, see puudutab Euroopa lähenemiskeeldu, raportöörid äh, Teresa Jimenez Becerril, äh, Barrio, Carmen Romero Lopez. esimene muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. Bueno, vamos a ver. Eh, y aprieto con la mano. Bien, entonces votamos ahora el conjunto de la propuesta de la Comisión así modificada nüüd hääletame kogu komisjoni muudetud ettepaneku poolt. hääletamine on alanud. Eh, proua eh, Peseril, palun. jah, ma palusin sõna ma sooviksin meenutada kõigile, kuivõrd oluline on see tänane hääletamine, et me saaksime sõnumi selgelt edastada nõukogule ja liikmesriikidele äh, see annab meile võimaluse kaitsta ohvreid, eh, tagada see, et nad saaksid elada ilma hirmuta ja eh, turvaliselt. Ehm, eh, terrorismi ohvrite puhul, me ei saa ohvrite puhul rääkida ainult terrorismi või organiseeritud kuritegevuse ohvritest, me räägime ohvritest ka paljudes muudes valdkondades ja ma juhin sellele teie tähelepanu praegu. tänan. proua Romero, te palusite samuti sõna? palju tänu, proua president, ka mina olen raportööriga väga nõus. Äh, siin on äh, tõepoolest väga oluline meenutada, et väga tähtis on praegu ühiselt tagada naiste põhiõigused. see on äh, mitte ainult valitsuste kätes, me peame tegema siin omalt poolt vajalikud sammud ma äh, kutsuksin teid üles algatust toetama. Äh, hästi, nüüd, kus me oleme ühe muudatusettepaneku vastu võtnud, äh, hääletame kogu dokumendi üle tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletame nimeliselt, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja äh, selgelt vastu võetud äh, minu õnnitlused raportööridele. nüüd jõuame proua Baueri ja proua Heithi raporti juurde, mis käsitleb inimkaubandust. muudatusettepanek üks, artikkel viis, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud ja me hääletame algse teksti üle, artikkel neli kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolm, kes on poolt? muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja hääletame nüüd kogu ettepaneku üle muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis äh, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud väga selge enamusega. ja nüüd siis äh, hääletame äh, proua Kriisbeki äh, soovituse üle, mis puudutab Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingut, muudatusettepanekuid ei ole, niisiis me saame kohe eh, resolutsiooni ettepaneku üle hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis jõuame eh, kolleeg Luani mm, raporti juurde territoriaalne sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus. siin on hulk muudatusettepanekuid, äh, muudatusettepanek kuus, hääletamine poolt, vastu, erapooletud, lõpetatud, vastu võetud. nüüd siis äh, kakskümmend, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud ja nüüd hääled hääletame äh, resolutsiooni ettepanekule nimeline hääletamine. hääletamine on lõppenud, vastu võetud suure häälteenamusega. härra Melo, jah, härra president toimub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 las explicaciones de voto. Primero sobre... hääletuste seletused. kõigepealt Moresi raporti kohta. härra Mastella. Tela no está